So. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Sitzung. Me alustame jällegi oma tööga. Eilse istungjärgu päeva kohta on protokoll teile esitatud. Kas te soovite seda kommenteerida? Ei, siis on protokoll kinnitatud. Järgmine päevakorra punkt on inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumiste juhtumite arutamine ja annan proua Türale sõna. Thank you.